herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! wir hatten noch einige minuten gewartet. lugupeetud kolleegid pidime ootama paar hetke. mul on avaldus terrorismi ohvrite mälestamise päeva puhul täna tähistame me viiendat korda terrorismi ohvrite mälestamise päeva. me peame mälestama kõiki terrorismiaktide ohvreid. eelmisel nädalavahetusel langesid Põhja-Iirimaal kaks sõjaväelast. Nad on tõelise IRA ohvrid. ja esmaspäeval langes Amakis politseinik, ta oli abielus, tal olid lapsed see barbaarne terroriakt taaskord hävitas ühe perekonna ja tõi endaga kaasa palju valu. alles eile hukkusid vähemalt kümme inimest Lõuna-Sri Lankas. kakskümmend inimest said äh, raskelt haavata ja nende elu on ohus. Euroopa Parlamendi nimel tahan ma öelda, et meis äratab õudust see olukord ja me väljendame oma kaastunnet hukkunute ja kannatanute perekonnaliikmetele Euroopa Parlamendina. seisame me pimeda vägivalla vastu, mõistame hukka inimelude valimatu hävitamise, tervete perekondade hävitamise. selle taga on terroristid kes tallavad oma jalge alla inimväärikuse ja inim-, see on otsene rünnak demokraatia ja inimõiguste vastu. terrorism on läbi pimeda vägivalla hävitada meie väärtused. terrorism vapustab meid, kuid terrorism ei suuda õõnestada meie demokraatlike ühiskondade aluseid, meie põhiväärtusi. terrorism on kuritegu, kuritegu, mis tuleb hukka mõista. see on üks suurimatest ohtudest julgeolekule, stabiilsusele ja demokraatlikele väärtustele. terrorism on otsene rünnak meie kodanike vastu, meie kõigi vastu. Euroopa Parlament osaleb aktiivselt terrorismivastases võitluses me toetame terroriaktide ohvreid. me kordame väsimatult, et terroril ei ole õigustust. me tugineme õigusriigil, seadustel. peame koos võitlema terrorismiga. täna Euroopa Parlamendis mõtleme kõikidele terrorismi ohvritele maailmas kõikidel ajastutel. tõelise IRA ohvrite mälestuseks ja Sri Lanka ohvrite mälestuseks palun teid neid mälestada leinaseisakuga. Ich danke Ihnen liebe kolleginnen und kollegen vor 30 suur tänu lugupeetud kolleegid 30 aastat tagasi 16. märtsil 1979. aastal suur eurooplane Jean Monnet üks Euroopa Liidu asutajatest suri tema 30. surma-aastapäeval tahaksin ma tänase Euroopa Parlamendi istungi algusel meelde tuletada tema teeneid Euroopa ühendamisel tahaks tahaksin avaldada talle tehtu eest tunnustust. temalt jäi meie, meile hindamatu pärand, ta oli üks Saksamaa ja Prantsusmaa lepitajad, lepituse algatajatest. ta rajas alused rahul ja koostööl tuginevale ühendusele Euroopas. täna, kahekümne esimese sajandi alguses Jean Monnet poolt rõhutatud põhimõtted ning äh, meetod ei ole, ei ole midagi kaotanud oma väärtusest. Nad kehtivad sama jõuga kui toona, üleilmastumise, finantskriisi ajastul, kliima soojenemise ajastul, peavad eurooplased tegema veelgi tihedamat koostööd, kaitsmaks meie huve ja väärtusi kõikjal maailmas. Lissaboni leping näeb ette edusammud demokraatliku Euroopa suunas, tegu võimsa Euroopa suunas, Jean Monnet kindlasti tervitaks sellist Euroopat kahekümne esimesel sajandil, mida kirjeldab Lissaboni leping. Jean Monnet algatus Euroopa Ühendriikide nimel võimaldas teha ettepaneku Euroopa Parlamendi otsevalimisteks. see unistus teostus kolmkümmend aastat tagasi me kõik oleme sel, selle suure eurooplase pärijad. tema tehtu elab edasi. see on võimaldanud sügavalt muuta suhteid Euroopa riikide vahel, see mõjutab ka täna kõigi eurooplaste igapäevast elu. täna, Chamonix kolmekümnendal surma-aastapäeval tuletaksin meelde meie ees seisvaid kohustusi tuleviku ees. me peame lõpule viima meie kontinendi ühendamise, nii nagu seda soovis Jean Monnet. ja nüüd, lugupeetud kolleegid, annan sõna komisjoni presidendile. austatud härra president, mu daamid ja härrad saadikud. eraldatud riikide edu äh, piirdub ainult tema enda eduga